endale kui härra Kellile head isu, samamoodi ka külalistele ning president soovib seda ka tõlkidele, tõlgid tänavad ja istung on katkestatud.